on veel paar teatist. kõigepealt äh, nõukogu seisukoht esimesel lugemisel on meile nüüd teada ning ühtlasi ka komisjoni seisukohad lisatakse selle tänase istungjärgu äh, protokollile, nii et kolm kuud, mis on parlamendile antud, saavad alguse homsest ehk kahekümne esimesest jaanuarist täna